ah, okei okay,, good uh,. Good afternoon to.... tere pärastlõunat kõigile. alustagem tänase istungiga. ma tänan selle eest, et te olete enam-vähem õigeaegselt kohal, vähemalt kõige olulisemad kolleegid on kohal. tervitan teid südamest ja meil on mõned punktid ka juhataja teadaannete all. homme ootab meid ees nelja rahandusministriga kohtumine. Saksamaa, Iirimaa, Itaalia ja Hollandi rahandusministrid tulevad meile külla eile, teatas oma mittetulekust Prantsusmaa rahandusminister, sellepärast et Prantsusmaal on tulemas ähm, vabariigi aastapäev ja seega härra rahandusminister on äh, härra presidendiga teel ja äh, uuel äh, ministril on palju tegemist enne veel, kui minnakse Prantsusmaal suvepuhkustele ka parlamendis. kohal on Prantsusmaa, vabandust, siis Saksamaa rahandusminister, Uus-Iirimaa rahandusminister, Itaalia ja Hollandi ministrid, kolm ministrit on väga suurte kogemustega, Iiri rahandusminister on ametis uus ja loodetavasti taksekomisjoni äh, kogemuse põhjal kohtume siis samas saalis äh, sama korra järel ja loodetavasti saame siis äh, rääkida uutest võimalikest lepingutest riikide vahel ja saame esitada olulisi küsimeid. ja toimub kõik siis pingpong stiilis, küsimus-vastus, küsimus-vastus. iga plokk plokkide kaupa siis ja ministrid saavad siis enne küsimuste-vastuste vooruga viieks minutiks kõik sõna ja siis lühikesed vastused lühikestele küsimustele. no vaatame, kuidas läheb. ja lisaks sellele veel on tul-, toimus Jourovaga, volinik Jourovaga kuulamine, aseesimees juhatas seda kohtumist, nimelt äh, eelmine kord ma lihtsalt pidin olema fraktsiooni, äh, fraktsiooni, meie fraktsiooni delegatsiooni koosolekul, sest et meil toimusid seal teatud äh, isiku ametikohtade vahetused. nüüd Portugali reis, äh, mis toimus mõnda aega tagasi ja Küprose reis, mis toimus sellel nädalavahetusel, protokollid on praegu ettevalmistamisel ja varsti nad meieni ka jõuavad, kaks väga erinevat reisi Portugalis äh, oldi avatumad kõikide fraktsioonide poolt, Küprosel äh, on lahendatud väga paljud kõned äh, troik-, mõned küsimused troika tõttu kiiremini, kui oleks olnud mõnikord võib-olla võimalus, võimalik. see oli vähemalt meie mulje. ja siis eelmisel nädalal pikendati lõpuks ka meie mandaati detsembrikuuni ja see tähendab seda, et äh, kokku on meil siis poolteist aastat meie tööks ja hiljemalt äh, novembris-detsembris peame me vastu võtma täiskogus ka meie lõppraportid. see oli nüüd see kõige olulisem täna räägime me siis äh, meie raporti eelnõudest ja ma tahaksin kõigepealt tänada sekretäriaati ja mõlemaid raportööre, Peeter Ješekit ja Jeppe Kohvodit ettepanekute eest. nagu ma aru saan, erinevad keeleversioonid on ükshaaval jõudmas ka meieni ja loodetavasti on varsti siis kõigil ka võimalus oma emakeeles seda teksti lugeda. ma ei taha siin pikalt-laialt seletada ette. Te teate, et nende raportite puhul on tehtud väga palju tööd, kindlasti fraktsioonidel on praegu siia teha ka lisas, lisandusi. on äh, arvestada ka uute dokumentidega, mis osaliselt jõudsid meieni alles eelmisel nädalal ja sellega peavad need raportid ka arvestama ja see tähendab seda, et natukene intensiivsemalt peame me ka käima visiitidel ja ma loodan, et Panama uurimiskomisjon vaatamata sellele, et meie tegevus on piiratud, saab sõna võtta ka üksikute konkreetsete juhtide puhul näiteks ähm, kas inimesed on valmis koostööks olnud, kas inimesed on hoidunud koostööst, siin-seal peaks selle kohta panema midagi minu meelest sisse, aga ma ei taha siin seda debatti kuidagi mõjutada ja annaksin kohe sõna meie raportööridele leppisite omavahel kokku, kes saab esimesena sõna, Jeppe Kohvot, nagu selgub. kümme minutit on esialgu ette nähtud ja siis saab, saavad sõna variraportöörid, aga Jeppe, palun, esimesena saad sina sõna. Thank you, thank you so much, chair and, and, and also for the aitäh, olen sinuga täiesti nõus meil on nüüd uurimiskomisjoni raamistik paigas, me peame töötama ettenähtud tingimustel ja see puudutab ka ligipääsu dokumentidele, mida me viimati juba arutasime. aitäh kõigile, et olete täna kohale tulnud ning alustuseks tahaksin tänada panesekretäriaati nende professionaalsuse ja väärtusliku panuse eest, mille nad töösse on teinud. kaasraportöörid on väga tänulikud. samuti sooviksin tänada fraktsioone kirjalike panuste eest. see on samuti osutunud väga oluliseks. edasi uurimiskomisjoni formaat Äh, seda arendatakse aktiivselt edasi, mul on rõõm näha, et väga suurt huvi on selle vastu ja seda kõike tehakse väga professionaalselt. enne kui hakkan arutama raporti projekti, siis äh, lühidalt need tingimused, mille alusel me töötame. kuna tegemist on uurimiskomisjoniga, siis peame me esile tooma faktid ning arvud tulemused on tõenditel põhinevad äh, ning tulenevad komisjoni uurimistööst, seega rusikareegel peaks olema see, et neid äh, tulemusi jagatakse kogu komisjoniga. mõne sõnaga nüüd äh, raamistikust ja mis saab edasi, nagu te teate, siis raport koosneb kolmest osast, ruumi on piiratult, esimesel osas, osas on komisjoni äh, järeldused, teiseks, teises osas soovitused ning kolmandas eh, osas see on lisa, kus kirjeldatakse seda tohutut tööd eh, seoses komisjoni tegevusega, missioonide, kuulamistega ja nii edasi, see on samuti väga oluline osa meie dokumendist. härra Tersik ja mina eh, soovime avatud ja kaasavat koostööd, ajakava, nagu te teate, siin komisjonis on väga tihe seega, nagu parlament on ette näinud, siis meil ei ole väga palju aega seda tööd edasi lükata või pikendada ning need on need tingimused, millest me peame lähtuma ja mille raames töötama, seega kutsun teid kõiki üles olema kompromissidele meelestatud, avatud ning valmis esitama oma äh, arvamust ja püüame arvesse võtta töö käigus kõikide fraktsioonide panuseid. mõlemad raportöörid äh, on teinud teiega koostööd äh, muudatusettepanekute tähtaeg on möödas, valmistame ette kompromissettepanekuid ning äh, laiapõhjalised kompromissid saadavad kõige selgema sõnumi nii kodanikele kui liikmesriikidele ning sellest tulenevalt nüüd edasi raporti sisust. Äh, järgmised teemad, esiteks maksudest äh, kõrvalehoidmine, maksustamise vältimine, offshore struktuurid, Euroopa Liidu nimekiri koostanud mittetegevatest riikidest, järeldasime, et offshore struktuurid on hädavajalikud eh, ebaseaduslike maksukavade elluviimisel ning enamasti on need väga läbipaistmatud struktuurid. teiseks, rahapesu, rahapesuvastane seadusandlus ning Euroopa Liidu nimekiri eh, kõrge riskiga kolmandatest riikidest rahapesu andmebürood, siin oleme leidnud, et koostööst jääb liikmesriikide ametiasutuste vahel puudu. samuti riiklikud äh, jõustamisametid seoses rahapesuga, maksustamise vältimisega ja kõrvalehoidumisega äh, väga head koostööd ei tee, see on väga kriitiline, nagu te ka raportist näete. kolmandaks, äh, see on väga oluline Euroopa Liidu liikmesriigid on täiesti läbi kukkunud äh, vahendajate reguleerimisel, peaksid lähtuma äh, paika panema seadusandluse pankade, juristide, raamatupidamisfirmade ja nii edasi kohta. vahendajatel on oluline roll varifirmade loomisel, seega on väga suur vajadus näha ette neile ka kriminaalkaristused, kui nad kasutavad ära lünki seadusandluses seoses maksudest kõrvalehiilimise ja rahapesuga. neljas, kolmandate riikide dimensioon, sealhulgas äh, arenguriigid kategooriliselt oleme leidnud, et need ebaseaduslikud äh, tegevused mõjutavad äh, väga olulisel määral just arenguriike, seega peame nendega koostööd tegema. mis puudutab rikkumistest teatasi, tea-, teatajaid, siis see, et nendel on väga vähe kaitset, ei ole midagi uut, aga meie rõhutame siin taas, et selles vallas on vaja midagi ette võtta. kuues, institutsioonidevaheline koostöö, siin me oleme näinud, et äh, lojaalse koostöö põhimõtet on rikutud äh, seoses Pannakomisjoni tööga, juhataja ka viitas sellele oma märkustes, see on väga oluline, liikmesriigid ja nõukogu peavad äh, suurendama oma jõupingutusi ebaseaduslike maksu, maksustamise vastases võitluses panna komisjoni järeldustes oleme tuvastanud, et et äh, on võimalik tuvastada mitmel puhul äh, liikmesriikides haldusomavoli, eriti mis puudutab äh, halduskoostöö direktiivi, rahapesuvastase direktiivi rakendamist ning kolmandate riikide nimekirja koostamist ja nii edasi. kõiges selles me oleme selgelt näinud, et on näiteid haldusomavalist. edasi soovitused soovituste äh,, raporti soovitustes teeme ettepanekuid ning oleme juba kaasanud sinna mitmed äh, variraportööride ettepanekud. rõhutan äh, olulisi soovitusi, nimelt kutsume üles äh, liikmesriigi ja komisjoni suurendama jõupingutusi tagamaks, et äh, rikkujad võetakse vastutusele kutsume üles Euroopa Liidu äh, FATCAga seoses äh, rahvusvahelist vastastikust, see on väga oluline, samuti Euroopa Liidu tasandil tuleb luua tõeline rahapesu andmebüroo ja selle raames tuleb tagada ka läbipaistev juhtimine. samuti statistika seoses maksuparadiiside maksustamisest vältimisega, maksudest kõrvalehoidmisega on vaja luua, meil on vaja äh, nimekirja kolmandatest riikidest, samuti kutsume üles keelama kahjulike maksustamisega seotud äh, tegevusi, samuti takse kaks raportist tulenevalt äh, kutsume üles looma uut liidu maksude ühtsuse ja koordineerimise keskust, me oleme näinud, et Euroopa Liidu tasandil on vaja tugevdada tööd selles vallas. meil on vaja liikuda enesereguleerimisest äh, tõelise läbireguleerimiseni nende kutsealade puhul, mis on praegu reguleerimata, samuti on vaja tugevdada seadusandlust äh, seoses pankadega, samuti teostada paremat järelevalvet kokkulepet äh, finantsasutustega seoses ning samuti on vaja tugevamat ÜRO tasandi ähm, maksuametite koostööd. samuti meil on vaja Euroopa Liidu tasandil paika panna kaitsemeetmed rikkumistest teatajatele, mitte ainult erasektorist, vaid äh, igas sektoris järeldusena meil on väga tugev raporti projekt, muidugi saab seda veel parandada teie muudatusettepanekutega ning väga oluline on, et me teeksime selles koostööd. kutsun teid kõiki üles äh, kompromissides äh, leidma selliseid kompromisse, mis leiaksid võimalikult laiapõhjalise äh, toetuse, see aitab tagada, et need ka vastu võetakse. Nende lühidate märkustega lõpetan ning loodan, et meie koostöö edaspidi on väga konstruktiivne ja ootan teie ettepanekuid seoses meie äh, seniste leidudega, aitäh! suur tänu, härra Kohvot, selle ülevaate eest ja suur tänu, et olete üles näidanud tahet nii suur enamus kui võimalik selle raporti taha koondada, see on minu meelest väga oluline, kui me tahame survet hoida. aga järgmisena saab sõna härra Ježek. suur tänu, esimees, ma tahaksin lihtsalt täiendada seda, mida Jeppe ütles ja rõhutaksin mõningaid elemente, kui lubate. üks äh, peamiseid järeldusi, mille ma tehtud tööst teeksin, on see, et äh, see praktika, mis äh, Panama leketega välja tuli, oleks olnud võimatu või vähemalt sellises mastaabis võimatu, kui valitsused ja Euroopa Komisjon oleks oma vastutuse võtnud kanda ja oleks proaktiivsemalt tegutsenud selleks, et parandada, rakendada ja jõustada Euroopa seadusandlust antud valdkonnas. meie jaoks tulid välja mõningad äh, reeglite rikkumised, mis on äh, toodud äh, välja ka selles raportis, näiteks viiskümmend seitse, viiskümmend kaheksa punktid. see puudutab rahapesu kolmandat direktiivi ja selle sätete täitmist, kuigi rikkumismenetlused, rikkumisteated, vabandust, saadeti paljudesse liikmesriikidesse, oli siiski äh, väga palju puudujääke selle direktiivi rakendamisega. ja siis tõstatasime küsimuse alla ka selle, et kui edukas üldse on olnud ja kui funktsionaalne on olnud see rikkumismenetlus kui selline. kui nendele puudujääkidele liikmesriigid ei ole vastanud, siis nad tegelikult ei ole rahapesu kolmandat direktiivi tõhusalt ka rakendanud. ja viitab ka see sellele, et äh, komisjon ei ole suutnud äh, jõustada neid rak-, äh, sätteid. artikkel üheksakümmend viis ütleb, et liikmesriikide ametivõimud ei ole suutnud tagada piisavat kontrolli äh, finantsinstitutsioonide üle juba enne Panama leket ja et nad ei ole piisavalt ähm, sanktsioneerinud neid finantsinstitutsioone, mille puhul äh, tõestati siseriikliku seadusandluse äh, rikkumine vastavalt rahapesu kolmandale direktiivile. saja kolmekümne viies lõige ütleb, et äh, kuivõrd nõukogu ja komisjon ei ole teinud meiega koostööd, vaid on äh, loonud äh, hoopis äh, takistusi meie juurdepääsule dokumentidele, see tähendab seda, et on siira koostöö põhimõtet rikutud ja see tähendas seda, et meie töö oli oluliselt raskendatud. aga mis on veelgi olulisem ja võib-olla murettekitav, on tõsiasi, et komisjon ei ole suunanud piisavalt ressursse oma ülesande täitmiseks, nimelt äh, nende ülesandeks on rahapesu seadusandluse rakendamine ja selle rakendamise äh, järgimine ja tegemist on tegelikult haldusomavoliga ja tundub, et äh, komisjon on vähemalt meie kriitikat võtnud tõsiselt ja valmistab praegu siis ette muudatusi tulevikuks. nüüd soovitused, mul on väga hea meel selles osas, et me jõudsime lihtsalt kokkuleppele Jepega üldiste suu-, soovituste osas ja ma keske-, ja ma äh, rõhutaksin, et need keskenduvad suuremale läbipaistvusele, kuidas reguleerida vahendajate tööd, kuidas tagada suurem läbipaistvus äh, äh, kasu saavate omanike osas ja meie raportis äh, väljendatakse kahetsust selle osas, et rahastuste osas on are-, läbirääkimised blokeerunud äh, tegelike kasusaajate osas nõukogus. ja siis vahendajad, ähm, kes äh, rahapesu või maksudest kõrvalehoidmist võimaldavad, nende osas on märkuses see, et kõigepealt on loomulikult vaja Maksuametite vahelist paremat infovahetust, aga ka ähm, FIUde ehk siis rahapesu andmebüroode vahel kuid äh, mak-, maksuametitel on vaja suuremaid ressursse, aga eriti rahapesu andmebüroodel. ja nüüd äh, rikkumistest teatajad. juba Jeppe ütles, et meil on vaja Euroopa Liidu üles seadusandlust nende inimeste kaitseks. institutsionaalne koostöö ja uurimiskomisjoni õigused, selles osas ma arvan ma, et uurimiskomisjoni lähenemine või see, kuidas see praegu välja näeb, seda tuleks oluliselt muuta, kui me tahame, et tulevikus meie tööst ka mingisugust tolku oleks. ja parlament peaks selle asja läbi mõtlema. suurepärase näite saime me oma visiidilt Ameerika Kongressi. ja veel soovituste kohta mõned, mõned nendest äh, on uue rahapesudirektiivi ümbersõnastamise all ka esil, mõned äh, meist osalevad ka kolmepoolsetel läbirääkimistel ja need teemad on seal esil, aga on näha, et vähemalt mõned liikmesriigid on vastu astunud äh, suurtele läbipaistvust tagavatele reformidele ma loodan, et me jõuame fraktsioonide vahel kokkuleppele selles küsimuses ja kui see nii on, siis kindlasti meie positsioonid rahapesu direktiivi ümbersõnastamise aruteludel paranevad nõukoguga võrreldes. ja kui seda raportit toetaks suur enamus, siis oleks kindlasti sellest ka kasu ülejäänud seadusandluse rakendamisel. ja lõpetuseks ma kinnitan teile, et see on kindlasti kõige parem raporti eelnõu, mis pana äh, komisjonist üldse kunagi on tulnud ja palun teie toetust sellele. suur tänu, ütleb härra esimees. suur tänu mõlemale raportöörile. ja ma rõhutaksin omalt poolt äh, seda, et siin komisjonis võime me muudatusettepanekuid esitada mõlemale äh, poolele sellest raportist. täiskogus saab muudatusi esitada ainult soovitustele. nii et kolleegid, kes te siin olete selle komisjoni liikmed, saate raportite kõikidesse osadesse esitada muudatusettepanekuid komisjoni tasandil ja kui asi läheb täiskokku, siis ainult soovituste tasandil. aga härra Luudek Niedemeier Rahvapartei nimel saab esimese variraportöörina sõna, palun Luudek. suur tänu tahaksin öelda, et äh, see töö oli pikk ja väga raske ning äh, teema väga keeruline. see äh, on seotud jätkuvate jõupingutustega selle nimel, et Euroopas oleks vähem maksupettuseid raport tegeleb teemadega, mille paljastasid Panama dokumendid ning äh, Äh, üritame siin katta ka mingisuguse, mitmesuguseid vajakajäämiseid. ning äh, kokku võetakse ka mitmesugused äh, kohtumised ja missioonid, mille vanakomisjon korraldas. koguti väga palju andmeid ning arvan, et raportöörid said üsnagi hästi hakkama sellega, et nad panid oma avastused ja faktid kõik ilusasti raportisse kokku tänan, et meie taotlus, äh, mis esitati pärast vari raportööride kohtumisel enne raporti avaldamist, võeti arvesse. arvan, et äh, mõningad äh, muudatusettepanekud aitavad teksti selgemaks muuta, eriti puudutab see ajakava nagu te teate, Panama dokumendid tegelevad väga äh, äh, pika, äh, dokumentidega pika aja jooksul, ehk siis need dokumendid, esimesed neist on pärit seitsmekümnendatest aastatest, selged rikkumised tuleb selgelt välja öelda ning kõik juhtumid ei pruugi olla üliolulised, kui on olemas juba asjakohane Eh, õigusloome sel teemal. arvan, et eh, ajaküsimuse lahendamine on, eh, oleks väga oluline selleks, et, et mõjusaid soovitusi hiljem välja töötada, samuti me vaatame ka soovituste osas raporti üle ning esitame oma muudatusettepanekud, võttes arvesse äh, kui eh, komplitseeritud teemaga on eh, tegemist, siis eh, aitaks see võib-olla teksti parandada. ning mis puudutab soovitusi, siis ütleksin, et need on võtmelt tähtsusega meie töö osas, nagu nägime seda ka taks ühelaks kahe komisjonide, erikomisjonide soovitustes, <clears throat> paljud soovitused soovi-, on suunatud komisjonile sihtmärgilise õigusloome väljatöötamiseks. mul on hea meel selle üle, et kaasraportöörid siit, siit viimased soovitused, mis on seotud eelnevate raportitega samuti ning raporti struktuur on äärmiselt loogiliselt üles ehitatud, hindan kõrgelt paljude so paljusid soovitusi, näiteks et pöörataks võimalikult palju tähelepanu nagu näiteks varahaldurite küsimusele ning samuti olemasoleva õigusloome äh, sobivale rakendamisele liikmesriigide poolt ning samuti tahaksin korrata seda, kui oluline on äh, praeguse Äh, kolmepoolsetel läbirääkimistel arutusel oleva ähm, määruse äh, väljatöötamiseks liikmesriigid peaks üritama leida ähm, äh, kokkulepet nõukogus, sest see teema, seda praegune tekst peaks aitama senised vajakajäämised kindlasti täita ning praegu oleks oluline tegeleda ka äh, Äh, katta ka need valdkonnad, mis ei ole otseselt Panama äh, komisjoni tegevusega seotud. mandaadist tuleb kinni pidada ning hästi põhjendatud soovituste väljatöötamine on kõige olulisem komponent, mis äh, peaks aitama kaasa tuua selle, et meie soovitusi võetakse tõsiselt ja hakkavad tegutsema. kindlasti äh, on selliseid soovisi, millega ma ei ole nõus, mille osas sooviks rohkem äh, arutada ja esitan selles osas ka muudatusettepanekuid, ma ei ole kindel, kas on äh, on soo-, õige soovita, teha soovitusi, mis äh, on ei ole meie jaoks moraalsed ning äh, Ehm, samuti peab tegema kõik äh, sel-, äh, peab tegema kõik selleks, et äh, uurimistöö toimuks piisava tähelepanelikkusega ja et selliseid meile mitte sobivaid tegevusi jääks aina vähemaks. igatahes arvan, et eneseregulatsioon ning standardite väljatöötamine on hea võimalus selleks, et Äh, õigusraamistikku viia selliseid äh, aspekte, mis pole seaduspõhised, aga see on teema juba tulevasteks aruteludeks ning äh, tasakaalu leidmiseks, nagu ma ütlesin, esitame muudatusettepanekuid, kuid veel kord tahaksin avaldada kiitust kogu komisjonile tubli töö eest, juhatajale, sekretäriaadile ja kõikidele kolleegidele, eriti muidugi raportööridele, kes on teinud ära suurepärase töö ning see on äh, äh, kindlasti väga oluline meie raporti äh, lõpptulemuse saavutamises. suur tänu, Luudek, see, mis puudutab mandaati, siis ähm, see on pikendatud sellepärast, et meil on taks üks ja taks kahe asjadest veel paar asja vaja ära selgitada, aga sellest me räägime. ja enesereguleerimine, see on asi, mis meie visiidid väga selgelt näitasid, on nii, et ühed äh, ja samad audiitorid kontrollivad sadu ja sadu tehinguid ja see tekitab tegelikult äh, teatud küsimusi, aga ma arvan, et äh, meil on ühisosa päris palju nendel aruteludel. järgmisena ECR-i variraportöör härra Džambatski oleks pidanud saama sõna, ta ei ole ka oma esindajat esindanud, ta on ilmselt teel tagasi Küproselt, aga see tähendab seda, et kuue nimelt saab sõna härra Urban Crespo järgmisena eh, suur aitäh, esimees, lugupeetud daamid ja härrad, kõigepealt tahaksin tänada raportööre, et nad koostasid dokumendi, mis eh, esitab väga huvitava ülevaate eh, praegusest problemaatikast ning eh, millesse on lisatud häid soovitusi. samas aga Euroopa kodanikud ootavad meilt palju enamalt. meil on praegu võimalus saata selge sõnum Euroopa Parlamendi vajalikkuse kohta, eriti võttes arvesse, mis toimus möödunud nädalal Strasbourgis tahaksin teile meenutada eh, ühte eh, Victor Hugo tsitaati, kes ütles, et eh, et tulevikul on palju nimesid, nõrkade jaoks on see saavutamatu, argade jaoks tundmatu ning julgete jaoks on ta võimalus. praegu, kallid kolleegid, on hetk olla julged ja arvame, et praegune raport võiks teha palju enamat, palju kaugemale minna ning puudutada ka selliseid punkte, mida ei ole mainitud, mis meie meelest peaks olema mainitud. leiame, et maksupettused ja rahapesu on tegelikult majandusterrorism, sest nad finantseerivad eh, kuritegelikke eh, eh, plaane ning Eh, samuti hä-, hävitab see eh, Euroopa kodanike sotsiaalseid õiguseid ja eh, poliitilisi võimalusi. Euroopa Liidu poliitika ning kapitalide vaba liikumine toovad kaasa pideva maksu Eh, toovad kaasa selle, et maksudest hilitakse aina rohkem mööda ning see tähendab seda, et meie majandus ja tootlikkus selle tõttu ka kannatavad ei ole aktsepteeritav, et eh, Euroopa majandusruumis on selliseid riigi territooriume, kus on, mis on endiselt eh, maksuparadiisid ning eh, Euroopa Liidus endas on selliseid piirkondi, mis on absoluutselt aktsepteerimatu. kõik korruptsioonikurjategijad Hispaaniast näiteks viivad oma, meie raha Norrasse ja Šveitsi ja see pole juhuslik sest neide riikidega nagu paljude teistega ei toimu maksuteemalist koostööd ning nende maksumäärad on märkimisväärselt madalamad kui ehm, Euroopa keskmine seda on ning samuti on, kasutavad nad võimalusi mitte identifitseerida tegelikke kasusaajaid eh, ning Eh, seda teevad nad peitudes eh, valesti mõistetud eh, ametisaladuse tavapugedesse ning sellise käitumist tuleks karistada sanktsioonidega, näiteks kas või topeltmaksusüsteemi kasutamisele võtmisega meie raport annab hea e, ülevaate e, kõigist osapooltest, kuid samas e, vabandatakse välja Euroopa pangandust ja Euroopa suurpanku, kes on ometi rahapesu ja maksupettuste kasvulava. ma arvan, et Eh, me ei pea ainult keskenduma eh, maksuparadiisides avatud eh, kontodele. ma arvan, et oleks vaja luua rahvusvaheline tegelike kasusaajate nimekiri, mis ei lubaks enam kellelgi ennast peita. teeme ettepanekuga et võetakse arvesse taks üks ja kaks komisjoni kokkuvõtteid ja soovitusi ning samuti ka neljandat rahapesuvastast direktiivi ning peaksime võtma arvesse soovitusi erinevate ekspertide poolt, kes osalesid meie komisjoni poolt korraldatud kuulamistel, kes toetasid selliseid sanktsioone nagu näiteks panganduslitsentsi äravõtmist. nagu te teate väga hästi, eh, sõnad ei ole kunagi neutraalsed, seega on vaja, et me lõpuks ometi nimetaks asju õige nimedega, et eh, me ei räägiks enam vahendajatest, eh, vaid kaasaaitajatest arvame ühtlasi ka seda, et see, need kriteeriumid, mis äh, puudutavad nii mustade nimekirjade väljatöötamist, ei ole aktsepteeritavad, eriti puudutab see äh, ka ähm, äh, KAF-i nimekirju, sest koostöö automaatse info magamisel ei tohi olla piisav, sest äh, meil peab olema sellistest riikidest nimekiri, kelle ehm, maksumäärad on ehm, piirimäärast madalamad ja see puudutab ka Euroopa Liidu liikmesriike, kes kriteeriumeid ei täida. seda öelduna tahaksin ma eh, tänada ehm, tehtud töö eest, esitame teie pool, teile muudatusettepanekuid, et eh, meil oleks võimalik saavutada enamust, et meil oleks selline dokument, mis aitaks meil liikuda edasi äh, ja eh, aitaks selliseid probleeme tulevikus vältida, sest me, meie meelest fundamentaalse tähtsusega ja arvan, et peame näitama kodanikele, et me oleme julged, sest kodanikud vaatavad meid. ja, dank. Äh. suur tänu, härra Crespo, kuue nimel kõnelemast. kui ma, kui te lubate, siis äh, maksuseadusandlus on liikmesriikide ainupädevuses lubata selle kommentaari meie poolt. ja ma kõhklen, kas meil on pädevust seada miinimum- või maksimummaksumäärasid. selles ma kõhklen, aga õiglasest maksukoormusest me peaksime küll rääkima. näiteks Malta, kus on kolmkümmend viis protsenti maksumäär aga välismais, välismaalastele kolmkümmend protsenti vähem, siis see ei ole õiglane maksupoliitika. Äh, märkus teie poolt veel? tegemist ei ole õigusloomelise raportiga, kuid arvan, et äh, peame esitama argumente riikidele, nõukogule, institutsioonidele, et äh, see, neid soovitusi saaks ka seadustesse tõlkida, sellepärast on see oluline oh,. saan aru, olen nõus. järgmisena Molly Scott Cato Roheliste nimel. suur tänu kordaksin alustuseks äh, seda, mida teised on juba öelnud, nimelt äh, suur tänu raportöörile äh, väga hea töö eest, võib-olla tasub ka endale õlale patsutada ja tänada ka sekretäriaati selle tehtud töö eest. mis puudutab menetlust, siis toetame mõtet, et siin on kolm dokumenti, üks meie tegevuse kohta, siis tulemuste ning kolmas soovituste kohta, muidugi siin on kindlasti kattuvusi, eriti mis puudutab soovitusi, aga see on hea lähtekoht tegevuste ülevaate dokumendis peaks olema ka ülevaated missioonidest, erinevatest kuulamistest. me peame mõtlema ka tuleviku, tulevaste kuul-, lugejate peale, kes on võib-olla pana komisjoni tööst huvitatud ning peame tagama, et neil on kõik teave otsustamaks meie töö üle. toetame kaasraportööride järeldusi seoses rahapesuga, maksudest kõrvalehiilimisega ja teiste punktide kohta. üldiselt toetame ka järeldust, et et äh, puudub piisav õigusraamistik ja seaduste piisav rakendamine liikmesriikide poolt, samuti järelevalvekomisjoni poolt samuti äh, nõustume järeldusega, et liikmesriigid on äh, lojaalse koostöö põhimõtet rikkunud seoses pannakomisjoni tööga. kuigi leiti, et äh, halduskoostöö direktiivi rakendamisega seoses äh, maksundusega ei ole äh, ri, tegemist rikkumisega, vaid on äh, siin näide haldusomavolist. meie tegelikult juristidega praegu kontrollime, kas see järeldus on õige ning kui see sellel lõuame järeldustele, siis äh, tuleme ka sellest siia rääkima, kuna meie leiame, et kolmanda rahapesuvastase direktiivi rikkumisega tegemist on. seega meie muudatusettepanekud ka seda käsitlevad puudu nimelt on haldusomavoli teatavate Euroopa Liidu liikmesriikide poolt, meie teame, leiame, et tuleb nimetada liikmesriigid. näiteks Malta rahapesu andmebüroo äh, raportid järeldasid, et politsei pole küllaldaselt tegelenud äh, rahapesujuhtumitega, samuti äh, Saksamaa Äh, üle võetud tekst äh, ei ole kooskõlas Euroopa Liidu tekst, tekstiga ning samuti Luksemburgi ametivõimud ei ole teinud piisavalt äh, head tööd rikkujate vastutusele võtmisega. olgugi, et soovituste näol on tegemist hea lähtekohaga, siis on siin kutsutud üles tugevdama parlamendi uurimisvolitusi, me teame, et nõukogu on olnud, teinud väga vastumeelset koostööd meie komisjoniga ning ehm, midagi muud ei suudeta ära teha, kui liikmesriigid ei anna meile rohkem pädevusi, seega me peame leidma võimaluse oma pädevuste suurendamiseks. samuti järeldused tegelevad äh, Panama dokumentide skandaali põhiprobleemiga, nimelt et kasutatakse Euroopa Liidu finantskeskusi, eriti just Londoni Cityt äh, rikkumisteks. Euroopa Liidu kodanike nimel me peame äh, finantstööstust kasutama kõigi heaoluks ning nagu öeldud, tuleb seda teha ka globaalselt, kuna kolmandad riigid kaotavad sama, samuti väga palju. nelja suure raamatupidamisettevõtte turu osakaalu ei ole mainitud ja mina sooviksin selles valdkonnas näha tugevamaid ettepanekuid ning just seda koostöövaimu, mis seda valdkonda iseloomustab. see, sellele viidatakse siin kui maksu planeerimisega ning meie muudatusettepanekud seda samuti käsitlevad. ma näen, et äh, kell yeah, one... me unustasime kella käima panna. Believe... mõni kommentaar veel. me peaksime tegutsema ühiselt ja mitte kaitsma konkreetseid äh, riikide huvisid, kuna me tegutseme siin ühiselt ju terve Euroopa nimel, nagu te teate, olen mina Suurbritanniast, aga nagu te väga hästi teate, tuvastasime me uurimise käigus äh, seose äh, Ülemeremaade ja territooriumite ning Londoni City vahel tugeva seose, see on väga suur probleem. ülemeremaad ja territooriumid peaksid äh, saama sõltumatuks või tuleks neid äh, käsitleda Ühendkuningriigi osana ja igal juhul tuleb seda käsitleda enne äh, Brexiti järgset kokkulepet. suur tänu sujuva koostöö eest uurimiste jooksul. suur tänu viimast punkti ma toetan kahe käega. Suurbritannia puhul jah, reeglid kehtivad igal pool äh, ja Suurbritannia tundub, ei kontrolli siis äh, oma territooriumina, seda tahtsite öelda, aga järgmisena Marko Valli, palun. suur tänu ma sooviks tänada samuti raportööre, sest äh, leian, et äh, nad on teinud ära väga-väga tubli töö, et äh, parlamendis seda lahingut edasi pidada ning nad on koostanud väga häid soovitusi, millest kõige olulisem oleks esile tõsta seda, et uute reeglite koostamisel meie soovitusi arvesse võetaks, seda mm oleme juba öelnud ka täiskogul, kui toimusid arutelud äh, maksude läbipaistvuse ja läbipaistva finantssüsteemi kohta, sest äh, praegusel äh, hetkel on nii, et paljud suu-, hargmaised ettevõtted kasutavad ära oma olukorda Euroopa Liidus ning kui me tootame, töötame välja nii palju soovitusi, teeme tõsist tööd taks ühe, taks kahe ja samuti ka äh, Eh, Panama komisjoniga ei ole mõt-, mõistlik, kui me neid eh, soovitusi hiljem kuidagi ellu ei rakendada, see ka ma sooviks eh, tõesti, et, et koostaksime riigipõhised soovitused, et mis oleks ise loomult ambitsioonikas, mis Eh, mille kohta me ka hääletasime hiljutisel täiskogul ning eh, eh, siin, mis, mis puudutab sanktsioone, siis on räägitud sanktsioonidest kolmandate riikide kohta, meie esitame sanktsioonide osas omapoolsed ettepanekud kolmandate riikide osas, mis on kõrge riskiga riigid. leiame, et Eh, on eh, jäänud teatud aspekte sellest välja ja ei ole kooskõlas võib-olla komisjoni poolt esitatud dokumendiga. ja eh, mis puudutab musta nimekirja, siis need, me teame, et need on praegusel hetkel ka Euroopa Liidus ja peame olema väga ranged, sest oleme selles osas otseselt pädevad Eh, ning kõigi konkurentsi moodu, moonutuste tõttu eh, maksavad ülejäänud kõik eh, selle kinni uute majanduskriiside näol. ning leiame, et kõik need märkused pankade kohta on üsnagi sidusad ja pangad on samuti asutused, mis peaks osalema aktiivselt ähm, ähm, rahapesu ja äh, maksupettuste vastases võitluses ning äh, äh, pankadega peaks, on seega vajalik rohkem tegutseda, aktiivsemalt tegutseda ja kuna pangad on need, kes eh, tegelevad eh, raha ülekannetega, siis peame olema rangemad ka pankadega ning eh, meie oleme need, kes peaks just selles osas võimalikult otsustavad olema ning nüüd see, mis puudutab, mis puudutab õigusloomet, mis on seotud, mis on seotud Äh, siis äh, ümbertöötlemist, äh, siis peame olema selles osas samuti väga järjekindlad ja väga ranged, mis puudutab töö jätkamist vanakomisjonis, siis leiame, et on äärmiselt tähtis, et selline komisjon saaks oma tööd teha, nagu ka teised kolleegid ütlesid, meil peavad olema tõelised uurimispädevused ja mis puudutab käitumiskoodeksit, siis äh, oleks äh, hea, kui raportis oleks hea ettepanek äh, süvendatud koostöö võimaluste kohta, võttes arvesse, kui pikalt töö juba kestnud on ning selline töö peaks tipnema radikaalsete reformide läbiviimisega. olen täiesti veendunud selles, et, et raporti seisukohti jagatakse kõige laiemal tasandil ja eh, ütlesin seda juba tegelikult aasta aega tagasi, Euroopa Parlament on see institutsioon, mis peaks eh, andma võimaluse õiges suunas edasi liikuda, peame lihtsalt näitama üles suuremat julgust, ütlesime seda ka möödunud nädalal täiskogul et Eh, peaks olema võimalus tõsisemalt äh, tööd teha edasi selle raporti kallal, nii et järgmine kord, kui võimalus on, ärgem äh, kaotagem võimalusi käest, sest, äh, sest, sest sellega osutame me teene nii Euroopa Parlamendile kui teistele institutsioonidele. suur tänu, kolleeg Valli! ühele punktile te viitasite, mille puhul ilmselt tekib meil vestlus komisjoniga, millised maksuparadiisid, mis on Euroopa Liidu sees, kuuluvad sinna nimekirja. mul on veel meeles komisjoni presidendi seisukohad, mille kohaselt on maksuparadiisid eh, selles nimekirjas ainult need, mis on Euroopa Liidust väljaspool ja minu meelest sellest ei piisa ja ilmselt tekib meil siin väike vaidlus, aga järgmisena ENF fraktsiooni nimel Barbara Kappel suur tänu, härra esimees, ma tahaksin südamest tänada meie kaasraportööre eh, selle, mm, nende raportite eelnõude eest, need on väga täpsed, ilusti tasakaalus, õiged rõhuasutused, asutuse, asetused ja Küprose visiit eh, ka õigustas eh, seda, mis me siia kirja oleme pannud. Küprosel tuli välja, et liikmesriigid on vägagi olu-, huvitatud äh, eriti rahapesu andmebürood selle kohta, mis parlament siis äh, esitab. ja kui need raportid on valmis, äh, siis see saadab väga selged sõnumid ka osapooltele, komisjonile ja nõukogule sest parlament on järjest rohkem selles valdkonnas ehk siis maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalhoidmise vastases võitluses äh, sõna võtnud nii äh, Panama komisjonis kui ka enne siis LuxLeaksiga seost tult ja ootused parlamendi suunas on siis väga suured ja need raportid, mis on esitatud, minu meelest vägagi õigustavad neid ootusi ja lootusi ja need soovitused ja järeldud, mis on tehtud, äh, toovad äh, välja äh, täpselt selle, mida me oleme näinud juba taksokomisjoni ajal, aga ka uurimiskomisjonis, et on puudu koostööst liikmesriikide vahel, infovahetus peab olema sujuvam. teinekord me peame isegi mõtlema sanktsioonidele, kui see on vajalik ja mõistagi on meil vaja ka käitumiskoodeksi grupp, gruppi tööd tõhustada. see on iseenesestmõistetav. seni on seal tulnud välja nõrkuseid, mis tuleb eemaldada ja loodetavasti see töö paraneb. ja mõned punktid ma tooksin välja, mis võib-olla ei ole nii täpsed, kui nad võiksid olla lõppversioonis eh, ja võiksid siis lõpus välja näha konkreetsemad minu jaoks ei ole päris selge see, mismoodi neid mustasid nimekirju hakatakse kokku panema. volinik Jourovaga kohtumisel osalesin ja tema rääkis kahest erinevast nimekirjast, kõigepealt Euroopa Liidu ülene riik, mitte koostööd tegevatest ja siis kolmas nimekiri, teine nimekiri kolmandatele riikidele rahapesu osas kindlasti ähm, peame me sellele mõtlema, et äh, koos ameeriklastega tuleks näiteks see nimekiri kokku panna, me ei saa seda teha ainult Euroopa Komisjoni teadmiste kohaselt ja niimoodi ma ka kolmandal juulil volinikust aru sain. aga see, mis puudutab seda Euroopa Liidu ühtset nimekirja, äh, peame me mõtlema, et kas nimekirjast piisab või ütleme me tõesti, et need äh, liikmesriigid, kes koostööd ei tee, nende puhul käivitatakse rikkumismenetlus, eh, sest et minu meelest nimekirjast ei piisa ainult, vaid tuleb leida teised eh, vahendid ja siis infovahetus veel eh, loomulikult üliolulised ja kui kritiseeritakse seda, et siseriiklikud järelevalveametid, reguleerivad ametid on pidevalt ressursipuuduse all kannatamas, siis jah, see on õige, aga me peame mõtlema sellele, et kui me nõuame pidevat uut teavet ja aruandlust, et me ei tekitaks veelgi siis neile eh, tööd juurde, et lõpuks eh, ei, ei suudagi ametid enam selle töökoormaga toime tulla. ja punkt kakskümmend viis, Luksemburi, Küprose ja äh, Ühendkuningriigi roll, õige on nendele viidata, aga ma arvan, et äh, pärast neid lähetusi nendesse riikidesse oleme me saanud infot ka selle kohta, et äh, need riigid ei ole kõik ühtemoodi, vaid et me peaksime nendele lähenema üksikult. ja nüüd äh, rahapesu, loomulikult äärmiselt tähtis ja jällegi räägitakse siin veel sellest mustast nimekirjast, mida ei ole esitatud, jah, see on tõesti suur teema ja mul on väga hea meel, et äh, sellele on viidatud. Ähm, nimelt rahapesu andmebüroo võrgustik koos Europoliga, Küprose visiit näitas seda, kui tähtis äh, see koostöö on, eriti Egmont grupis, see on väga-väga tähtis valdkond ja sellest ei tohiks loobuda. ja siis veel üks punkt vahendajate kohta. võib-olla vaadakem punkti sada kolmteist näiteks võimalikult võiksin ju ehk rääga, rääkida sellest, et äh, näiteks rahastuste puhul ei ole vahendajate tegevusele mitte mingisugust seadusandlikku äh, järelevalvet ette nähtud, me võiksime siin võib-olla öelda, et varipanku tuleb ka äh, reguleerida pingsamalt ja institutsioonide vaheline koostöö, need erimeelsused, mis varem on esile kerkinud, on Äh, on ka läbi räägitud, see on väga tähtis ja eriti on see liikmesriikide jaoks, et nad oleksid koostööaltimad. suur tänu, proua Kappel, ütleb härra esimees. sellega on nüüd äh, variraportöörid, kes on äh, kohal, kõik sõna saanud. härra Tšambatskit ei ole endiselt veel saalis ja sellisel juhul annaksin ma sõna fraktsioonide nimel kõnelejad, alustagem Rahvaparteist Tom van den, van den Laare suur tänu, ma tahaksin äh, tänada raportööre selles komisjonis üles näida-, näidatud dünaamilisuse eest ja sekretäriaat on teinud tõesti ära ka väga suure töö nende abistamisel, meie abistamisel. ja tõesti on esitatud äh, väga head raportid, need on väga heaks arutelu aluseks ma kordaksin äh, variraportööride, eriti härra Niedermayeri sõnu me, peab olema meie sõnastus siin ja seal natukene täpsem ja tuleb eh, nii-öelda puhastada seda teksti, kõik, mis puudutab seadusandlikku tööd, kaoksid tekstiks. Ehm, siis oleks see eh, palju löövam, see tekst eh, sellises, selles mõttes ja võib-olla oleks siis ka lihtsamini loetav tekst. Ehm, nüüd ehm, vahendajate roll ja varahaldurite roll ja olulise sõnumi edastamine ja sanktsioonid. selle kohta on kõik täna juba öeldud, ma ei hakka seda enam kommenteerima, aga on äh, mõned äh, punktid, äh, mis mulle silma jäid selle dokumendi esialgsel lugemisel. nüüd rahapesu direktiiv kõigepealt. siin me peame tagama selle, et rakendatakse seda läbivalt, siin räägitakse inglisekeelses tekstis proper implementation'ist, korralik rakendamine. minule meeldiks rohkem sidususe mõte siin. see peaks olema sees koherentsus ehm, ja järjepidevus, eriti kui me räägime definitsioonidest konkreetsemalt. ja siis äh, infovahetus rahapesu andmebüroode FIU-de vahel ja Euroopa FIU loomine, see on väga ambitsioonikas ettepanek, aga tegelikult põhimõtteliselt selline asi on täna juba olemas ja võib-olla me peaksime rohkem rõhku panema sellele, et me peaksime rohkem ressursse suunama liikmesriikide rahapesu andmebüroodesse, sest et äh, ainult nii on võimalik tagada andmevahetus äh, nende vahel. ja siis äh, raportis räägitakse väga palju infovahetusest üldse aga ka siin minu meelest tuleb öelda, et siseriiklikel ametitel on vaja piisavalt piisavalt äh, vahendeid selleks, et seda infovahetust ka tagada. Äh, ma loodan, et äh, te olete nõus nende märkustega, mi-, ma olen täiesti veendunud selles, et me võime usaldada meie raportööri. suur tänu, ütleb härra esimees sotsiaaldemokraatide nimel Elli Schlein. kaks minutit kõneleja jaoks on ette nähtud. Many thanks to Jeppe suur tänu Jeppele ja Petrile selle töö eest ning ka raporti eelnõu eest. mina omalt poolt näen rõõmuga, et keskendutakse just rahvusvahelisele mõõtmele ning eriti just arenguriikidele. nagu me oleme näinud, siis maksudest, maksustamise vältimine mõjutab neid riike kõige enam ja seega meil on vaja globeelseid lahendusi eeskirjadest on kasu kõige rohkem, kui neid rakendatakse globaalselt, seega maksunormide äh, loomine ja rakendamine ei tohiks olla piiratud, äh, nagu Pepsiga juhtus, vaid äh, universaalselt, demokraatlikult ÜRO maksunduse ameti kaudu peaks seda tegema kuigi on uuritud OECD riike eh, ri, ne, ja nendes, nende riikide poolt võetakse vastu eeskirjad, siis su, surutakse eeskirju peale ka mitte OECD riikidele, olgugi et neil võivad puududa ressursid selle tegemiseks, enamik arenguriike eh, suurte raskustega, kui üldse, suudab neid järgida näiteks OECD ühtne aruandlusstandard on siin väga hea näide, see nõudis vastastikust, see võib olla problemaatiline arenguriikidele, millel ei ole võimekust sellise teabe koondamiseks. Neil on vaja tuge, rahalist tuge, tehnilist tuge ning ka aega selleks, et seda võimekust suurendada ning tekindada ning neile tuleks anda üleminekuaeg seoses CSR-iga nagu ütles ka äh, parlament äh, oma resolutsioonis juulist kaks tuhat viisteist. mis puudutab Euroopa Liidu nimekirja mit-, koostööd mittetegevatest riikidest, siin tuleb silmas pidada äh, väljakutseid, mida arenguriikides sellega seoses nähakse, ebaõiglane on, kui me keskendume näiteks Libeeriale, mitte USA probleemidega ning samuti meil on vaja Euroopa Ähm, kaasmõju analüüsi seoses Euroopa Liidu äh, maksukokkulepetega, näiteks hargmaised ettevõtted äh, võivad äh, kolmandatelt riikidelt olulisi ressursse selle kaudu ära võtta. pidagem meeles, et siin ei ole oluline mitte ainult Euroopa Liit, vaid ka kolmandad riigid, arenguriigid kaotavad tohutult raha iga-aastaselt, see on seotud meie poliitikatega, meil on vaja globaalset mõõdet arvesse võtta ja seda arvestavad ka minu muudatusettepanekud, aga tänan, tänan taas hea töö eest. tänan, Elli Schlein. härra Lerner, palun, ECR. proua Lerner suur tänu äh, esimees ja suur tänu raportööridele väga hästi tehtud äh, töö eest selle raporti kallal raport võtab ilusti kokku meie komisjonis toimunud arutelud äh, ja tehtud järeldused. mul oleksid mõningad märkused selle kohta, kuidas seda raportit äh, natukene parandada. Ük-, äh, siin räägitakse nimekirjast riikide kohta, kes Euroopa Liiduga koostööd ei taha teha. tulevikus tuleks neid nimekiri kasutada siis ka ja rahapesuvastane töö kaks punkt üks osa, siin räägitakse äh, Äh, aktiivsemat, äh, aktiivsemast tööst äh, välismaiste kontode maksekuuluvuse seaduse osas. mina arvan, et kõikides Euroopa arengutegevuses tuleks sellele samuti tähelepanu pöörata, mitte ainult maksukoostöö osas. ja viimases osas viitaksin ma natukene tähelepanu ka sellele, kuidas äh, pana komisjoni tööd saaks jätkata tulevikus, millised oleksid need olulised algatused, mis tuleks käivitada järgmise viie aasta jooksul näiteks? minul ei ole ühtegi valmis vastust nendele küsimustele, aga nendele asjadele tuleks üheskoos mõtelda kui äh, avalikkuse tähelepanu väheneb äh, nendes küsimustes, siis ilmselt kaob ka seadusandlikkuse pakilisus äh, teinekord. ja väga oluline roll minu meelest on ka vaba ajakirjanduse tagamine ja, ja selle teema toomine poliitilisse päevakorda ja siis rõhutaksin ma seda, kui oluline on uurijate ja, ja siis teadusuurijate ja öö, ähm, kodanikuühiskonna organisatsioonide töö. ma lisaksin mõned uuringud siia juurde, võtaksin mõned viited ära, mille öö, täpsuses on esitatud kõhklusi. esitan muudatusettepanekud selles suunas, aga suur tänu veel kord siis kaasraportööridele. ja, suur tänu, Pirko. järgmisena Maite Pagatsaur Tundua. kaua harjutas, ütleb ära esimees. ei ole õnne palju õnne, palju õnne teile eh, ja palju õnne kogu komisjonile tehtud töö eest, suur aitäh raportööridele, nende töö on olnud, olnud tõesti suurepärane. tänu sellele võime esitada nüüd muudatusettepanekuid ja arvan, et võime ka väga hea aluse tulevasele tööle luua niimoodi, tänan ka sekretäriaati. Eh, ärgem unustagem, miks see komisjon tekkis, miks seda vaja on. me peame äh, mõjutama komisjoni ja nõukogu, kes pole meiega eriti koostööd tahtnud alati teha ning peame suutma poliitiliselt reageerida ka Euroopa kodanike muredele, nad ootavad meilt, et sellist süsteemset äh, maksupettust ei oleks võimalik enam läbi viia, et äh, sellised kuriteod saaks karistatud. ning üks oluline äh, samm, mille oleme astunud selle komisjoniga, on see, et meil on nüüd integraalne ülevaade, mis on puu, sellest, mis on puudu selleks, et süsteem toimiks ja seda ütles ka härra raportöör. mitte kõik eh, osapooled ei ole käitunud vastutustundlikult ning tihtipeale ei ole direktiiv õigesti rakendatud ning ei ole ka vastutustundlikult eh, reageeritud rahapesu andmebüroode tegevusele eh, ja meie oleme saanud nüüd kogu olukorrast ülevaate, sellest peab olema kasu, meid peab kuulatama ning peame hoiduma sellest, et et eh, need, kes ühes või mitmes riigis rikuvad seaduseid, et need näeks, et neile hakatakse vastu, et äh, demokraatlikult võidelda nende vastu, loodetavasti tulevikus on võimalik seda lihtsamalt teha. mis äh, puudutab äh, soovitusi, siis loomulikult sanktsioonide soovitus on äärmiselt hea alus selleks, et edasi tegutseda. see peaks olema kasulik selleks, et tulevased vahendajad pangad näiteks ei sooviks enam sellise Äh, õigust rikkuva tegevuse juurde tagasi tulla ning võimalus äh, äh, maksupoliitika koordineerimiskeskus luuakse, see võiks olla üks võimalus selleks, et kõik see, mis me oleme teinud, et neist oleks ka tulevikus kasu, et neid tooks tulemusi ka tulevikus. loomulikult oleme näinud tehnilistest äh, puu, oleme näinud tehnilisi puudujääke, mis on näiteks paljude Finantskontrolli ametite suureks äh, probleemiks, kui me seda olukorda ei paranda, siis äh, meie ettepanekud ei toimi ning äh, asi läheb meil jällegi käest ära. nüüd, kus me sellest teadlik oleme, ei ole kõhklemiseks enam mingit vabandust ning samuti pakuti välja iseseisva ameti loomist, mis võtaks kokku kõik esitatud süüdistused, selle peale peame samuti põhjalikumalt mõtlema Di Masi. Fabio Di Masi kuue nimel, palun. jah, äh, suur tänu äh, Jeppe Kohvodile ja äh, Peeter Ješekile suurepärase tehtud töö eest. me oleme siin üheksakümmend minutit mänguajast ära mänginud, nüüd on siis käes lisaaeg ja pall on meie värava poolel ja peame tugeva meeskonnana mängima selleks, et see pall õigesti väravasse saada ja siis äh, vaatame, mis äh, tulemusega see mäng lõpeb. ja mis siis ka meie aruteludest äh, reaalsuseks saab. mõned punktid tooksin välja see, mis puudutab liikmesriikide vahelist vähest koostööd nõukogus, ma arvan, et selle puhul me peaksime konkreetsemalt viitama nendele direktiividele, mis on komisjoni ja nõukogu tasandil blokeeritud selleks, et meie pädevusi laiendada. meil ei ole mitte ainult, meil ei peaks olema ainult õigus ära kuulata tunnistajaid, vaid seda teha ka vande all. kui nad ei vande all valet räägivad, siis peab olema võimalus neid ka sanktsioneerida. nüüd, mis puudutab rahapesu direktiivi, siis äh, käivad kolmepoolsed läbirääkimised, need peavad äh, lõpule jõudma, olen ise seal osaline ja ma arvan, et selles kontekstis on oluline see, et äh, me varifirmade asjale teeksime lõpu, sest nendel on olnud väga-väga äh, suur roll ka Panama leketes, et lõpuks äh, oleks kõigile läbipaistvalt teada ettevõtete tegelikud omanikud ja mittetulundusrahastud, fondid, ka nende osas tuleb selgus majja lüüa ja tagada see, et äh, raha, et äh, maksude vältimine oleks ka äh, rikkumisena kirjas ja et liikmesriigid saaksid midagi ette võtta. aga loomulikult tuleb siin diferentseerida ja öelda selgelt, et tegemist ei ole mingisuguste pisipettustega, vaid ikkagi tõsiste kuritegudega. ja siis mitte ainult Ehm, ettevõtte tulud ei peaks olema ühtse tulumaksubaasi aluseks, ehm, vaid ehm, rohkem andmeid, ka see, kui palju ja kus käivet tekitati ja mustad nimekirjad, ka selle osas peab olema kord majas, ma olen nõus, et ka Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid olema siin sees, aga ka näiteks sanktsioonidest tuleb rääkida, kui Need on meetmed, millest räägitakse praegu nõukogus ja Malta on ettepanekud teinud äh, topeltmaksustamise ja äh, tulu tekkimise kohas maksustamise kohta on neid liikmesriike, kes on selle poolt, teised aga ütlevad, et me ei taha mitte mingisuguseid maksustanktsioone nende mustadega, mustade nimekirjadega koos, ma arvan, et siin on vaja väga selget sõnavõttu. ja viimane märkus, meie fraktsioon, me oleme läbi viinud äh, uurimise, mille kohaselt me teeksime siis kaks-kolm ettepanekut näiteks vahendajate ja nõustajate osas, Euroopa Liidu litsentsi osas teeksime ettepaneku ja loomulikult ka muudatusettepanekud terrori rahastamise osas infovahetuse kohta. Europoli äh, sisearuande teemat tooksime siia ka sisse, sest see on teema, mis paljudele inimestele vägagi korda läheb. suur tänu, Fabio järgmisena Heidi Haudala Roheliste nimel. Like uh, join... suur tänu, liituksin nendega, kes on raportööre tehtud töö eest tänanud ning ka sekretäriaati, töö on tõesti muljetavaldav. mõned märkused lisaksin juba sellele, mida Molly Scott Cato juba ütles. mis puudutab ligipääsu teabele, siis taas nägime probleeme institutsioonide vahelises suhtluses, eriti just nõukoguga ja see on väga hästi leidnud kajatust ka raportis. nõukogu takistas tõsiselt selle komisjoni tööd. Nad keeldusid äh, andmast meile mis tahes asjakohast teavet ning äh, kuhu, kus oli komis-, Euroopa Komisjon? Nemad andsid meile Äh, lugemistoas äh, mingil määral ligipääsu andmetele, aga nad ei, ei andnud meile võimaluse sellest ruumist väljaspool äh, arutleda põhjalikumalt teabe üle ja see peab muutuma. seega küsimus, kuidas käsitleda neid dokumente, käsitleda neid dokumente, mis komisjonile antud, see on väga oluline küsimus ning teiseks, kuidas saame tagada, et Euroopa Parlamendil on ligipääs teiste institutsioonide poolt piisavalt, piisavale teavele, et parlament saaks täita oma äh, järelevalvega seonduvat rolli. see on muidugi seotud ka ligipääsuga teabele, mis on äh, mitte ainult parlamendil institutsioonina, vaid ka üldsusel ning läbipaistvusel me peame ka avalikkuse huve kaitsma ning juhiksin tähelepanu sellele, et samal ajal, kui me kutsume üles ambitsioonikale riigi, aruandlusele riikide lõikes, mis annaks kodanikele ligipääsu teabele. samas me piirasime eelmisel nädalal hääletusel oluliselt seda vabadust. ning seda me peaksime samuti meeles pidama, me ei saa olla silmakirjalikud selle, seda tööd tehes võib-olla mingil hetkel saame selle vea ka parandada. suur tänu, Heidi! ja nüüd äh, Nunja Melo Rahvaparteist on soovinud sõna ja siis Anna Gomes, Ramon Jauregi ja Louis Michel on soovinud veel sõna ja Toomas Mann ka ja, ja Mihhail Toirer. aitäh! mina arvan, et oluline on rõhutada ka fakti, et parlament peaks raportis lähtuma siiski faktidest, mitte mõtetest, mida ei saa tõestada. väga lihtne oleks langeda spekulatsioonide lõksu, aga kui me tahame, et raport täidaks meie ootusi, siis peab see lähtuma ainult faktidest, sellest, mis on tõendatud ning konkreetselt välja tooma, mis ei ole tõendust leidnud. seega ma leian, et kui me saame seejärel poliitilises lahingus raportit kasutada, oleme parlamendina teinud head tööd ning samuti tuleb arvesse võtta uurimiskomisjonile konkreetselt antud mandaati, meil on eesmärk ning see eesmärk paneb paika ka tingimused, parameetrid ülesande täitmiseks ning me peame olema, suutma kirjutada sellise raporti, mis kajastaks seda eesmärki. muidugi võib olla kiusatus komisjoni kasutada teistel eesmärkidel, aga samas on väga oluline, et me rõhutaksime, kes tegi koostööd meiega, kes oleks saanud teha, aga ei teinud seega on eril, eriliselt oluline mainida ka seda, kes keeldus meile teavet andmast ning kui vaatame ajakirjandust, kuidas seda on pressis kajastatud, eriti just komisjoni äh, tööga seoses, siis mitmeid inimesi on tsiteeritud, nad on komisjoniga rääkinud, aga samas meile teavet ei anta. rõhutan just seda, et saaksime seda meeles pidada ka tulevikus, mina arvan, et parlament peab äh, selgelt välja ütlema, kes meiega koostööd tegi ja kes mitte. suur tänu, jah, selle kohta esitatakse kindlasti muudatusettepanekud, need äh, ju täiendused, äh, kus me peame viitama siis konkreetsetele riikidele ja inimestele. aga Anna Komes nüüd siis vaba mikrofoni all esimesena. I'd like to um, greet the aitäh tänan rap-, raportööre, sekretäriaati, kes raportööriga koostööd tegi, nad on teinud väga head tööd. raportit on väga lihtne lugeda ning see on kindlasti väga oluline raport, mille selle parla-, mis selle parlamendi poolt koostatud on. lisaks kõigile teistele eesmärkidele tuleb mainida, et meil, meie raportil oleks ka lühiajaline mõju, me ei tohi seda eesmärki silmist kaotada, nimelt me saame mõjutada viiendat rahapesuvastast direktiivi, mille kallal praegu töötatakse. Malta eesistumise ajal selle tööga lõpule, seda tööd lõpule viia ei õnnestunud, võib-olla Eesti eesistumise ajal see õnnestub ning ma loodan, et lähtuvalt soo-, siinsetest soovitustest on võimalik äh, tagada, et äh, meie töö kas- äh,, direktiivis kajastuks. see on väga oluline. me peame juhtima tähelepanu sellele, et kui me sellise võitlusega tegeleme, siis me ei räägi ainult läbipaistvusest ja maksustamisega seotud probleemidest, me räägime siin ka organiseeritud kuritegevuse vastasest võitlusest, kes äh, rahapesuga tegeleb ning terrorismi rahastamisega samuti. ning just selle kaotavad liikmesriigid sageli silmast, äh, nimelt äh, viienda rahapesuvastase direktiivi läbirääkimistel meid blokeeriti just sellepärast, et liikmesriigid ei suutnud kokku leppida selles, et usaldusfondid samuti oleksid kaasatud nende ettevõtete nimistusse, millega seoses me suuremat läbipaistvust soovime ning mille tegelikke kasusaajaid teada soovime. samuti on väga oluline mainida, et peatükk, mis käsitleb võimaldajaid siis siin tuleks äh, sanktsioonide ja karistuste temaatikat tugevdada, see on väga oluline, eriti äh, kui me mõistame seda, et kogu rahapesuvastase võist-, võitluse süsteem on üles ehitatud äh, põhimõttele, et teatavatele äriühingutele kehtivad teatavad kohustused ja siin meie oma töös oleme jõudnud järeldusele, samas osad äh, äriettevõtted, enamik kui pangad äh, välja arvata, äh, neil ei olegi mingeid kohustusi. ning teiseks, liikmesriikide haldusomavoli küsimus on väga oluline, see peaks kindlasti raporti tekstis kajastuma, eriti just lisades, mis kajastavad meie tehtud tööd missioonidel ning mis puudutab minu koduriiki, siis äh, selle kohta tuleb kindlasti see mõte kaasata ning lõpetuseks, mis puudutab järeltegevust, siis kindlasti on oluline tegeleda ka uurimiskomisjonide pädevuse küsimusega, raportöörid seda mainisid, aga tegelikult me peame minema kaugemale, peame looma mingisuguse järeltegevuse mehhanismi kui me komisjoni loome ja koos käime, me suhtleme väga paljude inimestega, kes teevad äh, väga head tööd, eriti just äh, rikkumisest teatajad ning me avaldame survet liikmesriikidele ja komisjonidele, et nad tegutseks. kolleegid, me leppisime kokku, et kaks minutit on äh, kõneaeg. Raamon. suur tänu, esimees. tänan samuti raportööre ning tahaksin ka omalt poolt midagi öelda. kõigepealt see, mis puudutab teie dokumendi üldfilosoofiat, mina tahaks, et me oleks ambitsioonikad. me ei tee siin õigusloomelist dokumenti, vaid teekaarti. see võetakse kasutusele pikaks ajaks, tegevus äh, on pikk, äh, kuid väga paljud ootavad meilt tulemusi. arvan, et äh, dokument võiks parem olla ambitsioonikas kui liialt arglik ning äh, teiseks äh, on meil äh, ka puudu viide mingisugusele rahvusvahelisele organisatsioonile, kes peaks rohkem tähelepanu pöörama ähm, finantsparadiiside, maksuparadiiside problemaatikale. meil <clears throat> on vaja soovitada kas või mingisuguse eksperdikomitee loomist kas ÜRO juures või Rahvusvahelise Valuutafondi juures, peaksime eh, soovitama sellise komitee loomist, mis asjaga edasi läheks, sellepärast et eh, ei saa loota lihtsalt sellele, et piisab meie komisjonide tegevusest ja rohkem pole enam seda vaja edasi tegutseda. teiseks, eh, meil oleks vaja rohkem pädevusi. kui me midagi oleme nendes uurimiskomisjonides näinud, siis on see see, et praegusel hetkel on Euroopa Parlamentide uurimiskomisjonidel puudu õiguslikust pädevusest ning <clears throat> me peaks olema võimelised kas või nõudma seda, et äh, aluslepinguid muudetaks, et, äh, et komisjonil oleks pädevus, äh, pädevus tegutseda rahvusvahelisel tasandil, võtta vastu selle sisulist õigusloomet ning peame rääkima ka ebalojaalse konkurentsi küsimusest, sest kogu, <clears throat> kogu selle põhimõtte alla peituvad äh, liikmesriikide eh, jaoks väga olulised küsimused, peaksime mõtlema sellele, millised, eh, milline konkurents on nüüd eh, lojaalne ja teine, milline mitte. nagu te teate, mina olen AFCO komisjonis äh, raportöör õigu-, uurimiskomisjonide küsimustes ning selle praeguse komisjoni tegevus on väga oluline, kogemused on olulised, see, et parlamendil oleks ähm,, parlamendil oleks ähm, tegelik toimiv määrus oma õiguspädevuse kohta. suur tänu, septembris peame selles punktis kindlasti niikuinii rääkima, Louis Michel järgmisena ALDE fraktsiooni nimel. suur tänu, ma tahaksin tänada raportööri ja sekretäriaati mina sooviks öelda seda, et äh, kõige olulisem on see, mille me kirjutame äh, soovitustesse, sest kokkuvõttes see on meie äh, töö esimene eesmärk ning leian, et komisjoniga on meil koostöö parem olnud kui nõukoguga Eh, ta on olnud avatum ning eh, tema panus eh, on meie koostöös olnud väga positiivne, nõukogu kohta sama öelda ei saa. peame mõtlema oma mandaadi peale, peaksime keskenduma sellele küsimusele, me ei taha, ei tohiks äh, rääkida vähetähtsatest asjadest, peame rääkima vahendajatest ning mõtlema ka selle peale, mida peaks Euroopa tegema soovituste osas, ilma et peaks aluslepinguid äh, muutma, sest on võimalik näiteks poliitiliselt vastutajatele, vastutavatele isikutele riikides omapoolsed ettepanekud äh, ilma, et me peaks selles osas muutma aluslepinguid ja mina näiteks olen miinimum- ja maksimummäärade pooldaja, kui öeldakse, et mina ei ole nõus sellega, et üks oleks ilma teiseta ja kui me räägime miinimummääradest, peab olema, olema ka maksimummäärad. ning veel viimane määrus, märkus, mille sooviksin teha, mina ei toetaks seda, et me hakkaks järjekordseid kontrolliinstitutsioone kokku panema. peame mõtlema kõigepealt selle peale, milliseid instrumente on meil vaja, mida on vaja parandada et äh, me saaks laiendada oma pädevusi ja vaatame seda, mida me saaks teha sellega, mis meil juba praegu olemas on, ilma et oleks vaja hakata mingisuguseid uusi asjandusi välja mõtlema, mis äh, on äh, väga kulukad, võtab väga palju vahendeid ja arvan, et peaksime <clears throat> ei, peaksime kontrolli institutsioonidele, kes nad on ainult siis, kui see hädavajalik on. suur tänu, miinimum, maksimum, maksumäärad, põnev teema, jah aga minevikus ei ole see vastanud reaalsusele, ma olin kunagi äh, käibemaksu osas raportööriks ja miinimummaksumäärade osas, miinimumi osas jah, jõuti kokkuleppe maksu, maksimummäära osas mitte. aga noh, sellest me peame rääkima veel, Toomas Mann järgmisena, palun. suur tänu tegelikult äh, raportööride jaoks on see jube olukord praegu, teid ainult kiidetakse kogu aeg ja kahjuks pean ma samas äh, jadas äh, jätkama, tõesti väga hästi koostatud dokument. Te olete väga selgelt välja toonud kindlasti ühe, miks on oluline selline uurimiskomisjon ja mitte ei ole, et mitte ei loodaks selliseid pehmeid äh, erikomisjone ja Teie reisid, meie reisid on väga selgelt näidanud, äh, kui ka-, kasulikud need on, me käisime koha peal, õppisime midagi, teinekord olime julgemad kui teised võib-olla isegi oma äh, visiitidel ja see on oluline. ja minu meelest äh, mõnede liikmesriikide osas äh, me oleme selgelt suudanud näida, näidata, et nende poliitika on läinud avalikkuse huvide vastu ja loodetavasti see muutub. ja nüüd see rahapesudirektiiv, äh, ma arvan, et see peab tõesti midagi tooma, Anna. selge on see, et need maksuparadiisid tuleb tuua avalikkuse ette, võime ju koostada ka heade riikide nimekirja, valge nimekirja nii-öelda, et need aitasid meid ja siis must nimekiri, kes ütlevad, et mille, kus on riigid siis, kes ei ole midagi projekti teinud ja kes pole koostööd teinud ja me peame mõtlema sellele, millised oleksid nende nimekirjadega kaasas käivad sanktsioonid. ja rahapesu teema ei ole probleemiks mitte kolmandate riikidega ainult, vaid selline asi käib siin Euroopa Liidus ja ma arvan, et komisjon pidagi midagi ette võtma. konstruktiiv on olnud konstruktiivsem, kui esialgu arvasime, aga Ramon, kui me nüüd ootame ära nendepoolse tegutsemise, siis selleks läheb liiga kaua aega me oleme kokku pannud hea dokumendi põhjal tegutseda ja mul ei ole siin mitte midagi vinguda, ütlen hästi tehtud, väga hea alus ja kui mõned mõistlikud muudatusettepanekud veel siia sisse saadakse, siis ma tõesti ütlen, et meie uurimiskomisjon on väga palju ära teinud, laskem edasi. suur tänu, härra Mann, Mihhail Toire järgmisena suur tänu, härra esimees, kõigepealt ma tahaksin tänada kaasraportööre raport on tõesti hästi kirjutatud ja peegeldab äh, takse üks ja takse kaks tööd väga selgelt ja selles mõttes äh, ma täiesti toetan eelkõnelejaid. Äh. ja siis öeldi, et uurimiskomisjonil on teistsugused reeglid kui erikomisjonid, näiteks inimeste kutsumisel komisjoni ette. me tahtsime takso üks ja kahes ühe Luksemburi tunnistaja tuua siia parlamenti ja tema ära kuulata. täna on võimatu olnud uurimiskomisjonis teda kuulata, ta mängis nimelt see inimene väga olulist rolli maksu eelotsuste osas Luksemburis ja mina ütleksin küll siinkohal, et takse üks ja takse kaks äh, nõudmised äh, dokumentide osas ei ole jõudnud äh, siia parlamenti kõik ja tõesti tekib küsimus, et milline on siiski uurimiskomisjoni pädevus. ma toetasin selle konkreetse uurimiskomisjoni loomist, aga ma arvan, et selles asjas ei ole mitte mingisugust arengut näha, kui me seame küsimärgi alla takse üks ja kaks tehtud hea töö erikomisjonid äh, olid ulatuses tegelikult äh, kaugemale minevad süsteemse analüüsi mõttes. seal aga oli see piirang, et ainult teatud punktides ei jõudnud ma, jõudnud me kaugemale ja me lootsime, et nüüd erikomisjoni asemel siin uurimiskomisjonis saame natukene edasi liikuda. jah, natukene edasiminekut on olnud näha, aga mitte nii kaugele ei ole jõudnud, kui oleks tahtnud jõuda. ja läks ikka üsna kaua aega, enne kui äh, Äh, jõudis meie ette komisjoni president. küsimus on muidugi selles, et äh, kas me suu-, suudame selgitada poliitilise, poliitiliste otsustajate vastutust nende agressiivsete maksupoliitikate osas, oleme Malta, ootame Malta esindajat, jään selle juurde, mida ma ütlesin enne, kui nimetatakse valitsusse liikmeid Maltal, neid, kes on olnud ka Panama nimekirjas, siis ausalt öeldes on see uskumatu ja tõendid ei ole meieni jõudnud, vaatamata sellele, et ka ise Maltal kohal käisime ja ähm, rahapesu andmebüroo analüüsid ei ole meieni jõudnud ja rõhutaksin seda, mida ka raportöörid on nõudnud ja mida teised kolleegid ka. nimelt äh, uurimiskomisjoni teema Euroopa tasandil tuleb tõsta päevakorda. mina arvan, et tuleks läbi viia siin teatud lepingute muudatus, selleks on meil vaja ka siseriiklike parlamentide toetust ja oluline on see, et kõige suurem nõrkus on see, et praegu olnud, et siseriiklikud parlamendid ei ole meid tegelikult toetanud väga. kokkuvõtlikult, härra esimees, meil ei ole mitte ainult seadusandluses auke, vaid ka rakendamises auke ja on väga kahetsusväärne, et neliteist liikmesriiki ainult toetavad ähm, prokuratuuri ja meil on vaja euroopalikku FB, FBI-d, arvan mina, härra esimees härra Toirer, me ei tahtnud äh, anda hinnangut sellele, et milline komisjon tegi ära parema töö, me ütlesime N korda siin, et äh, uurimiskomisjon on äh, tegemas oma tööd, erikomisjoni eesmärgid olid teised, Luksemburi kolleegid, keda me tahtsime kutsuda, kutsuda, kui me Marius Kool ja teisi saame nimetada oma kolleeg, kolleegideks, nad on järjepidevalt olnud sellele vastu ja hoidunud meie ette tulemast. nõukogu on öelnud, et me peaksime olema tagasihoidlikumad, äh, nõukogu õigustalitsus äh, on äh, tõesti olnud siin väga kummalistel seisukohtadel, aga tõesti uurimiskomisjoni pädevusest me peame rääkima. aga igal juhul vast-, me ei pea muidugi iga kord solvuma, kui keegi midagi ütleb meie kohta. Lopes Aguilar viimasena mul nimekirjas, palun. suur tänu, esimees. räägin väga lühidalt ja tuleksin ühe kom-, Äh, välja ühe kommentaariga, äh, mis on seotud sellega, mis eelnevalt öeldi. Äh, ja see puudutab esmaseid soovitusi, mis on äärmiselt oluline osa meie uurimiskomisjoni töös. me peame kõigepealt, me saame kõigepealt sellest oma kirja, me saame sellest kirjaliku aluse äh, Eh, oma edasisele tegevusele. tihtipeale uurimiskomisjonidega see nii pole. me oleme eh, tegelikult eh, horisonti märkimisväärselt laiendanud, oleme korraldanud kuulamisi Eh, eh, ja on väga tähtis, et, eh, et me paneks kirja oma soovi välja töötada Euroopa strateegia maksuparadiiside, maksupettuste vastases võitluses ning meil peavad olema selged eesmärgid, vastasel korral läheb nii, et me et me banaliseerime kogu maksuparadiisi ehm, põhimõtte või, või definitsiooni ja ehm, peame mõtlema ka selle peale, kuidas suunata, eh, kuidas käituda Euroopa Liidus tegutsevate maksuparadiisidega. Eh, peame arvesse võtma seda, et me peame Euroopa strateegia välja töötama karistamatuse vastu võitlemiseks, nagu äh, seda soovib avalikkus pärast Panama ähm, äh, dokumentide lagedale tulekut. me peame äh, mõtlema selle peale, et need maksuparadiisid on seotud eh, meie eh, enda liikmesriikidega, eriti puudutab see ülemere territooriumi, nii Suurbritannia eh, ülemere territooriumi või ka Kariibi saari, kes on Euroopa riikidega teistpidi seotud kuid veel kord ma ütlen, ärgem kuidagi muutkem oma eesmärki eh, eh, banaalsemaks, eh, vaid peaksime kasutama eh, selle komisjoni tegevust eh, selleks, et oma pädevusi laiendada, et maksu e-otsuste osas Euroopa Liidul oleks suuremaid pädevusi ning peame kõik koos seda võitlust pidama, Euroopa Liit peab võitlust pidada väljaspool Euroopat asuvate maksuparadiise vastu. nagu ma aru saan, nüüd keegi rohkem sõna ei soovi ma tahaksin anda sõna uuesti, kui võimalik, meie variraportööridele, kui sobib, siis viie minutiga, härra Kohvod alustab. aitäh! aitäh, esimees, aitäh ka kolleegidele, variraportööridele ja teistele kolleegidele väga asjakohaste märkuste eest ning ka konkreetsete ettepanekute eest, kindlasti kaasraportööridena võtame neid arvesse samuti äh, kui tohin nüüd kommenteerida mõnda küsimust, siis meie pana komisjoni olemuse kohta jah, mõned teist juhtisid ka sellele tähelepanu, paberil on tegemist uurimiskomisjonide, aga meie ametlikud äh, volitused on vägagi piiratud, nagu te teate, ning raportis me oleme püüdnud seda ka tunnistada ning äh, koostada selliseid soovut-, soovitusi, millega peaksid tegelema teised komisjonid, aga ka parlament ja teised Euroopa Liidu institutsioonid. aga mis puudutab meie tööd sisuliselt, äh, tegemist on kõige suurema lekkega ajaloos ja me saime väga hea ülevaate, kuidas neid struktuure on üles seatud terroristide rahastamiseks, kuritegude rahastamiseks, rahapesuks, maksude vältimiseks ning me nägime väga hästi ja selgelt Euroopa Liidu vahendajad võimaldavad seda tegevust, räägiti ka Ühendkuningriigi ülemere territooriumistest, territooriumitest, nii see on ja seda oleme, sellele oleme ka viidanud väga selgelt, me peame tegutsema lähtuvalt meie töö tulemustest. peame toetama äh, sellist tegevust, mis viiks äh, ka järeltegevuseni. mitmed teist Äh, mainisid ka seda, et me peame kodanikele, liikmesriikidele ning komisjonile näitama, et äh, on vajadus nende küsimustega tegeleda. kui nüüd konkreetsemalt probleemidest, esiteks tuleb öelda, mis puudutab meie tööd, minu jaoks on selge, et just vahendajad, äh, juristid, varahaldurid, maksunõunikud ja nii edasi, kui tegemist on enese, ennast ise reguleerivate kutsealadega, siis tegelikult kohustusi ei täideta ja selle, see küsimus tuleb siin lahendada, sellele oleme ka raportis viidanud. mis puudutab kolleeg Niedemeieri viidet ajakavale ja seadusandlusele, jah, nii see on, nagu ütlesid, aga Panama dokumendid äh, pärinevad äh, aegadest, kus äh, kehtisid teised seadused võib-olla, aga põhiline küsimus on siin, et kui puudub aruandluskohustus, kui kohustusi ei täideta vahendajate või liikmesriikide poolt, siis selline tegevus on täiesti võimalik ning kui vaadata meie soovitusi, siis üks üldistest soovitustest käsitleb ka läbipaistvust ning lojaalset koostööd, seda põhimõtet tuleb samuti järgida ning mis puudutab ajakava, siis kindlasti tahaksime ka sellega tegeleda, aga me peame igal juhul võitlema läbipaistvuse eest. nüüd see sisene ja välimine mõõde, jah, olen nõus, Euroopa Liidu siseselt on samuti väga palju lünki, mis võimaldavad maksudest kõrvalehiilimist äh, raportis on neid ka mainitud, oleme lünki uurinud ja ma arvan, et me peaksime need lüngad sulgema. komisjonile ja liikmesriikidele on see väga suur ülesanne ja eeldame, et komisjon esitab ka seadusandlikud ettepanekud, mis võimaldavad Euroopa Liidu siseselt need lüngad sulgeda. ning kolmandad äh, riigid, äh, nii kõrge riskiga riigid kui koostööd mittetegevate riikide nimekiri, nende nimekirjadega peavad kaasnema sanktsioonid kui riigid ei äh, järgi neid standarde, milles on kokku lepitud. mis puudutab äh, tegelikke kasusaajaid, siis ka seda mainiti, see on samuti äh, Panama dokumentide tagajärjel ilmnenud väga oluline küsimus. oleme seda ka arutanud, aga meil on vaja tõeliselt tegutseda Euroopa Liidu tasandil seoses tegelike kasusaajatega. mis puudutab äriühingute maksustamisega tegelevat äh, käitumisjuhiste töörühma, siis eh, keegi teist mainis seda, meil on vaja põhjalikku selle töörühma tööhinnangut, eh, üheksateist aastat on nad juba tegutsenud ning eh, nad pidid eh, lõpetama, aitama lõpetada piiriülese kahjustava maksukäitumise, aga nagu te teate, siis nad töötavad peamiselt salastatult, eh, ühehäälselt, seega on väga keeruline nende tööga kuhugi jõuda. tahan, et komisjon viiks läbi sõltumatu põhjaliku hinnangu, neil on pädevus seda teha ning mis puudutab nende järeldusi, siis kindlasti ka jär, nende järeldusteks toetatakse suuremat äh, läbipaistvust ning selle töörühma töö ümberorganiseerimist. väga palju räägiti ka praegusest seadusandlusest äh, ning algatustest äh, meie raport peaks seda kõike toetama, väga ambitsioonikalt olen nõus, näiteks kui räägime ettevõtete ühtsest tulumaksubaasist, äh, siis peame näitama seost oma tulemuste vahel ja selle vahel, et on vaja tegutseda tegemist ei ole tõepoolest seadusandliku raportiga, tegemist on uurimisraportiga ning seetõttu ongi oluline, et me oleksime selles ambitsioonikad. määratleksime, milline õigus, millist tüüpi õigusraamistik äh, võiks äh, kahekümne esimesel sajandil äh, aidata rahapesu ja maksustamise vältimise vastase võitlusega praegusest äh, tegevusest kindlasti ei piisa, need, kes äh, raamistikku peaksid rakendama, nemad ei tee piisavalt head tööd ja ma arvan, et seda tuleb kindlasti muuta. praegu sellega lõpetaksin, tean, et aega on, aega on napilt. soovin kõiki tänada ja hindan südamest kõiki kommentaare, võtsin, äh, panin kõik kirja, võtan kõike arvesse ning ootame nüüd muudatusettepanekuid ja seda, kuidas koos teiega ühiselt raportit parandada, aitäh! suur tänu, Jeppe ja Peeter! Chair. Well, uh... suur tänu. mul ei ole siin väga palju eriti midagi lisada. ma tahaks tänada samuti kõiki kolleege nende kommentaaride eest, eriti positiivsete eest, aga mitte ainult. ning ma võib-olla äh, tuleks meie lähenemise juurde tagasi. me loomulikult ei äh, tahtinud, tahtnud äh, äh, kuidagi ideoloogiliselt seda asja ajada ning järeldused on, on meie ühise töö aluseks võtnud ning äh, järeldused äh, ka äh, kajastatud soovitustes, nii et ma loodan tänasele arutelusele toetudes, et ka muudatusettepanekud võtavad selle aluseks, et, et nende need, äh, nad võtavad äh, aluseks meie komitee, komisjoni poolt avastatud äh, faktid, sest ainult sellisel juhul on, see on meie töö tõsiseltvõetav ning see võib ka selliste uurimiskomisjonide tööd parandada. tahaksin tänada sekretäriaati, sest Äh, sest äh, sekretäriaat, kuigi väga väheste vahendite ja töötajatega on teinud ära väga tubli töö ning äh, eriti selles osas, mis puudutab Euroopa Parlamendi uurimispädevusi selle aastatuhande alguses, nii et loodetavasti raport äh, panustab mitte ainult äh, võitlust äh, rahapesu, maksudest kõrvalhoidmise ja maksupettuse vastastes võitluses, vaid see aitab ka parlamendi uurimispädevusi laiendada. suur aitäh teile! suur tänu kõikidele teile, kes osalesid tänasel arutelul, suur tänu mõlemale raportöörile veel, tõesti suurepärane alus edasiseks muudatusesituste, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on äh, paika pandud viiendale septembrile keskpäeval, see on teisipäevane päev. ja enne seda toimub juba esimene komisjonide nädal ja seega põhimõtteliselt äh, võite juba puhkuste ajal nende muudatusettepanekutega hakata tegelema. ma tahaksin veel kord tänada kaasraportööre suur tänu sekretäriaadile ettevalmistava töö tegemise eest ja rõhutan veel kord ühte asja, nimelt homme kell neliteist null null on meie ees neli rahandusministrit ja mul oleks väga hea meel, kui kohalolek oleks esinduslik. ma tean, et homme on teistel komisjonidel ka istungid, hääletused, aga Saksamaa, Itaalia, Hollandi ja Iiri ministrid on kohal homme ja ma arvan, et see on äh, hea võimalus äh, nii rahvusvahelisel tasandil kui ka Euroopa Liidu tasandil tehtust rääkida. pärast seda siis paus ja pärast muudatusettepanekute äh, tähtaja kukkumist tuleme kokku kahekümne kuuendal septembril kella üheksast poole üheni, kaks äh, raskpunkti jalgpalliliiks ja siis edasi kaks ja pool tundi BASF ettevõte ja Caterpillar on meie ees oma maksupoliitikast rääkimas. suur tänu äh,, homme! kui te ei saa osaleda, loodan, et teid on väga vähe, soovin teile head puhkust juba ette ära. Äh, sellega on istung lõppenud, äh, suur tänu ka tõlkemeeskonnale, ütleb lahkelt härra esimees